Um, view from parliament through the consent procedure in due course. thank you very much. suur tänu minister Creighton. käesolevaga on arutelu lõppenud. järgmiseks päevakorrapunktiks on äh, õiguskomisjoni, äh, kodanike komisjoni küsimused teemal Stockholmi programmi rakendamine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine. kõigepealt äh, saavad sõna küsimuste koostajad, äh, kolleeg Berlinguer, kolm ja pool minutit, palun. <clears throat> Signor Presidente e,, <clears throat> il programma di Stoccolma adottato. juhataja kaks tuhat kümme võeti vastu Stockholmi programm, pannes paika mitmeid äh, eesmärke. programmi lõpp äh, oli ette nähtud aastal kaks tuhat neliteist ja omal ajal võttis parlament vastu ka oma seisukoha aastal kaks tuhat üheksa, aastal kaks tuhat kümme. komisjon esitas tegevusplaani rakendamise kohta Stockholmi programm on nüüd äh, poole peal, õiguskomisjon, äh, kodanike vabaduste komisjon ja põhiseaduskomisjon on otsustanud hinnata edusamme, mis seni on saavutatud, et planeerida järgmisi samme. ma tahaksin esitada käesolevaga küsimused komisjonile ja nõukogule. nimelt, vastavalt meie suulisele küsimusele soovime me tähelepanu juhtida Euroopa õigusaktide konkreetsele rakendamisele. käesoleval äh, aastal äh, me käsitleme kogu oma korpuse äh, juurist, mis on väga mahukas ja kui nüüd äh, hinnata neid tulemusi, mida me tahame saavutada, siis äh, me ei peaks lihtsalt äh, kirja panema õigusakte, mis me oleme vastu võtnud, vaid tähtis on ka uurida, kui paljud uuendused tõesti kodanikeni jõuavad. meie oleme arvamusel, et ainult väike osa sellest äh, põhjalikust reeglistikust äh, jõuab ka kodanikeni, et meie püüdlused äh, tegelikult jooksevad liiva, sest et äh, kodanikud ei saagi neid tulemusi nautida. meil on vaja sellist rakendamist, mis oleks ka Euroopa ühiskonnas paremini tuntav ja nüüd vahe hindamisel me soovime komisjonilt ja nõukogult vastuseid selle kohta, et äh, kes vastutab äh, tulemuste eest. väga oluline on minu arvates äh, täheldada, et meil on väga palju õigusakte, aga praktiline mõju ei ole piisavalt suur. peame järele mõtlema sellisele lahendusele, et milliseid meetmeid veel tuleks võtta loomulikult ähm, seadusandja kõigepealt tuleb välja õigusaktidega, aga need, äh, kes äh, tegelevad äh, rakendamisega ja selle eest vastutavad, nemad peavad arvestama ka mõjudega. meie oleme seadusandjad. aga täitevvõimul on initsiatiiviõigus nii et tekib äh, tõhususe küsimus ikka ja jälle, et kui tõhusad need õigusaktid siis ikkagi on. meie soovime saada täpsemaid andmeid, me soovime rohkem infot, me oleme algatanud Stockholmi programmi, aga me peame teadma, millised mõjud sellel on ja kui tõhus see lõppkokkuvõttes on. suur tänu äh,, härra Berlinguer, nüüd härra Lopez Aguilar, kolm ja pool minutit, palun suur tänu, juhataja. detsembris kaks tuhat üheksa võeti Stockholmi programm vastu ja nüüd äh, me hindame selle rakendamist. me oleme jõudnud mandaadi keskele. me oleme esitanud äh, küsimused, et äh, mis on olnud programmi senised tulemused ja teiseks mis äh, meetmed tuleks tarvitusele võtta pärast aastat kaks tuhat neliteist, tagamaks vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomist. oleme tähelepanu pööranud erinevate isikugruppide õigustele, oleme tegelenud kodakondsuse küsimusega, põhiõigustega, Kopenhaageni äh, kriteeriumid demokraatiale, õigusriiklusele, samas ähm, juurdepääs Euroopa Liidule, demokraatia pluralismi austamine, dokumentidele juurdepääs, äh, need on kõik teemad, millega on tegeletud ja me räägime praegu ambitsioonikast andmekaitsepaketist, aga direktiivi läbirääkimistega ei ole veel päris lõpule jõutud, siis meil on väljakutsed seoses äh, liikumisvabadusega, osad valitsused üritavad seda lausa takistada ja uuesti äh, luua piire liikmesriikide vahele, seda just äh, hetkel, kui kodanikud on väga nautinud liikumisvabadust ja siseturu teostamist turvalisuse valdkonnas äh, on saavutatud ka olulisi edusamme, kodanikud on hästi kaitstud, aga on mitmeid väljakutseid, mis on veel lahendamata. ja nüüd meil on äh, siin äh, majandus- ja finantskriis, sotsiaalkriis, aga sellega seoses ka poliitiline kriis äh, on tõusetunud äh, populism, mis on väga suureks väljakutseks Euroopa Liidu põhimõtetel. nii et mis äh, saab Stockholmi programmi tulevikust, mida on meil võimalik teha, et jätkuprogramm oleks ka väga inspireeriv pärast Haagi ja Tamperet nii et äh, mis peaks äh, tulema pärast äh, Stockholmi, et Euroopa Liidul oleks juhtiv roll, nii nagu Lissaboni leping seda ette näeb, kolm aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja kolm aastat pärast Stockholmi programmi vastuvõtmist on väga oluline pakkuda rohkem kindlust kodanike põhiõiguste valdkonnas. me näeme, et Euroopa põhiõiguste agentuur hindab äh, politsei ja justiitskoostööd äh, äh, karistusvaldkonnas ja meie tahaksime teada vastuseid oma kolmele küsimusele, mis me oleme esindanud, sellepärast et need küsimused on väga olulised, tagamaks kodanike usku ja usaldusväärsust ja kui meil äh, praegu ei äh, õnnestu äh, neid vastuseid saada, siis järgmisel mandaadi ajal on juba liiga hilja. suur tänu, härra Lopez Aguilar ja järgmisena kolleeg Kassiini pool, kolm ja pool minutit, palun. suur tänu, ähm, juhataja, ka mina tahaksin siinkohal toonitada et kolm komisjoni on esitanud äh, küsimused äh, lähtuvalt kodukorra artiklist äh, viiskümmend üks. me esitasime ka resolutsiooni Stockholmi programmi vast-, kohta, mis võeti vastu aastal kaks tuhat üheksa, kui Lissaboni leping ei olnud veel jõustunud nii et äh, siin on tegemist äh, artikli viiskümmend üks esimese rakendamisega ja kolme äh, komisjoni jaoks on see teema väga tähtis. Stockholmi programm puudutab kogu Euroopa maja kolmandat sammast, millele Lissaboni leping erilist tähelepanu pöörab. demokraatlik suveräänsus on üks äh, olulisemaid äh, väärtusi, mis kodanikel on. samuti vabadus ja turvalisus. ka Amsterdami leping äh, sätestas juba need põhimõtted. komisjon on mitu korda nii täiskogul kui ka komisjonides aru andnud edusammudest Lissaboni lepingu rakendamise alal, aga nüüd me tahaksime teada, et äh, milline mõju on olnud meie resolutsioonil, meil on vaja kokkuvõtet äh, saavutatu kohta Euroopa Komisjonilt, et mida tuleb veel teha, milliste takistustega ollakse põrkunud ja kuidas neid takistusi ületada. me oleme praktiliselt silmitsi juba järgmiste Euroopa Parlamendi valimistega, mis tulevad aastal kaks tuhat neliteist ja meil ei ole see mitte ainult majanduskriis, vaid meil on ka usalduskriis Euroopa Liidus ja see on täiesti dramaatiline me oleme täheldanud, et valimisaktiivsus Euroopa Parlamendi valimistel on kõikides liikmesriikides langenud, ka nendes liikmesriikides, mis on Euroopa Liidu asutanud ja samuti nendes, mis on liitunud pärast äh, Berliini müüri kukkumist. see on väga kurb tõsiasi ja hoolimata sellest äh, tõsiasjast, hoolimata kriisist, oleks meil võimalik siiski siinkohal äh, saavutada edu viimastel Euroopa Parlamendi valimistel keskenduti rohkem sisepoliitikale, hinnati äh, seal saavutatud, aga nüüd äh, me peame viima need äh, debatid Euroopa tasandile. ja kui vabadus ja turvalisus on tõesti kõige kõrgemad ja olulisemad väärtused, siis on tähtis, et meil selles valdkonnas oleks ka piisavalt teavet. kolm konkreetset küsimust kuidas on uued otsustamisprotsessid mõjutanud Stockholmi programmi eesmärkide saavutamist? teiseks, kuivõrd äh, planeerib Euroopa Komisjon edendada kodanike äh, usku demokraatiasse, arvestades äh, Lissaboni lepingu artikliga üksteist ja kuidas hindab Euroopa Komisjon Euroopa ülesehitamistöö tulevikku. suur tänu ja nõukogu nimel saab sõna minister Creighton. mikrofon puudub kõnele. aitäh, ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, et parlament on andnud võimaluse anda vahehinnangu Stockholmi programmile. Teie küsimus on äh, väga lai ja arvestades, kui vähe mul aega on, äh, saan anda teile vaid piiratud vastuse praegusel hetkel. samas aga loodan, et äh, tuleb selgelt välja, et me oleme teinud ja jätkuvalt teeme olulisi edusamme selles valdkonnas sise, justiits- ja siseasjade nõukogus detsembris viidi läbi Stockholmi programmi vahehindamine. ministrite arutelu tugines äh, Küprose eesistumise kokkuvõttel see kokkuvõte viitas edusammude hindamisele kõikides valdkondades, mis käivad Stockholmi programmi alla, varjupaiga taotlemine, ränne, tsiviil- ja kriminaalõigus, sisejulgeolek, tsiviilkaitse ja välisküsimused, mis on justiits- ja siseasjade valdkonnas. nõukogu arutelu tuli vastuseks Äh, palvele, kui äh, Stockholmi programm äh, vastu võeti. Küprose eesistumine informeeris eesistujat nõukogu arutelust ja ma tahaksin siinkohal öelda, et öeldi, et arutelu nõukogus näitas, et üldiselt oldakse praeguse edusammudega rahul, samas aga leiti, et on vaja jätkata nende Stockholmi programmi elementidega, mis hetkel veel ei olnud lahendatud, selleks et tagada meie kodanikele vabadusel, turvalisel ja õiglusel põhinev ala Stockholmi programmi rõhutasid ka mitmed delegatsioonid selleks, et äh, piiritleda, defineerida seadusandlikud ja tegevusprioriteedid. nõukogu arutelu võimaldas samuti ministritel rõhutada taas kord oma panustamist, äh, saavutada õige tasakaal julgeoleku ja üksikisikute kaitse vahel ma ei saa teile tuua konkreetset nimekirja nendest meetmetest, milles on kokku lepitud, aga mõned äh, näited Ehm, varjupaiga ja rändeküsimustes on paika pandud Euroopa ühine varjupaigasüsteemiga seonduvad meetmed ja Euroopa Varjupaiga Tugiamet on äh, tegutsemis, tegutsema hakanud. ümberasustamisprogramm, Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogramm on äh, täiendavalt välja arendatud äh, ja direktiiv kolmandate riikide kodanikele on paika pandud ja vastu võetud viisainformatsioonisüsteem käivitati, IT-agentuur hakkas tegutsema ja see siis kaks võet-, hakkas tegutsema eelmise aasta aprillis. õiglusvaldkonnas äh, paneb direktiiv paika miinimumstandardid, äh, mis puudutavad õigusi, toetusi ja, äh, ja ohvrite kaitset. ja samuti on siin ka vastastikuse tunnustamise kaitsemeetmed tsiviilküsimustes paika pandud. sisejulgkonna valdkonnas on toodud ära mitmed meetmed, näiteks äh, mis puudutavad kaitset ähm, laialdaste küberrünnakute vastu, ähm, online laste ärakasutamine ja samuti ka tegude toimepanijatele süüdistamise esitamine ja, ja ohvrite kaitse tagamine ja samas ka direktiiv, mis ennetab ja võitleb inimkaubandusega. üldiselt nõukogu leiab, et me peame keskenduma äh, seadusandluse elluviimisega, mis juba on vastu võetud ja millega me oleme valmis edasi liikuma. mis puudutab institutsioonide vahelisi kokkuleppeid, siis nõukogu leiab, et äh, tavapärase seadusandliku protseduurid toimivad väga hästi, mõlema institutsiooni äh, koostööd peab tugevdama selleks, et tagada, et vabadusel, turvalisusel ja õiglusel põhinev ala on täiesti kindel Lissaboni lepingu vahendid on juba osutunud äh, kasulikuks nõukogu alaline komitee tagab tõhusa tegevuskoostöö sisejulgeoleku valdkonnas ja teistes meetmetes, näiteks solidaarsusklausel, mis kahtlemata tugevdab tulevikus täiendavalt äh, koostööd. Euroopa välisteenistuse loomine Äh, panustab jätkuvalt selleks, et tagada hea koordinatsioon, kui tegemist on äh, justiits- ja siseasjade välismõõtmega. Äh, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, ma arvan, et me võime olla mingil määral rahul sellega, mis on saavutatud, see ei tohiks aga jätta meid puhkama loorberitele see ei puuduta mitte ainult nõukogu, aga loomulikult ka parlamenti. ma arvan, et mõlemad meie institutsioonid peavad üles näitama tegelikkuses oma panustamist selleks, et, et liikuda edasi kiiresti ülejäänud Stockholmi programmi meetmete elluviimist, selleks et tagada üldiseid eesmärke ja luua turvalisem, avatum ja õiglasem Euroopa, aitäh! suur tänu, proua minister! nüüd volinik Borg, palun Questioners... kuna küsitajad siin esitasid kolm küsimust itaalia keeles, siis ma teeksin, vastaksin väga lühidalt ka itaalia keeles. ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid, kes selle küsimuse esitasid nad palusid eh, komisjonil mitte loetleda üles neid asju, mida on tehtud eh, Stockholmi eh, programmi kehtimise perioodil, vaid nad palusid ka, et me tooksime välja, millised on takistused, komplikatsioonid ja ma panin väga hästi tähele, mida ütles härra Beringer aga kui me nüüd räägime sellest, millised programmi osad on õigesti rakendatud, eh, siis eh, mõelgem riikidele, kes liitusid Schengeniga kahe tuhande seitsmendal aastal. mõnikord ma mõtlen sellele, et praegusel hetkel me võime reisida Maltast Stockholmi nii, et me ei peaks üldse eh, kordagi peatuma oma teel. kui ma selle peale mõtlen, siis ma ütlen, et milline vapustav saavutus see on tänu Euroopa Liidule. sellepärast, et vanasti oli meil nii palju konflikte oma eh, piiride pärast, küll Saksamaa ja eh, Prantsusmaa ja teised riigid ja praegusel hetkel on piir ainult üks geograafiline jutt. ja see on tõepoolest käegakatsutav progressi näitaja. üks takistus, mida siin nimetati ja seda nimetas härra Aguilar, on eh, natsionalismi kasv populismi kasv e, püütakse takistada inimeste vaba liikumist. E, ükstaskõik, mis põhjusel siis seda ka ei tehtaks. võib-olla, kui e, võib-olla tahetakse lõhkuda seda, mida on loodud nii äh, raske tööga, et tahetakse lõhkuda Euroopa Liidu nurgakivi, see on Schengeni süsteemi. olgem väga ettevaatlikud, ärgem äh, loogem takistusi selle elluviimisel, mis minu arvates on üliväärtuslik tulevastele põlvkondadele, mida me võime uhkusega nendele edasi anda ja nüüd tulgem siis küsimuste juurde, mis puudutavad Stockholmi programmi. Eh, Lissaboni leping ja eh, põhiõiguste harta panid inimesed Euroopa integratsiooni keskmesse. Eh, see oli tohutu samm edasi ja komisjon astus kahe tuhande kümnendal aastal vajalikke samme meil oli võimalus jagada libekomisjoniga ehm, arvamusi ehm, Stockholmi programmi rakendamise osas, ka proua Valström osales sellest. me rääkisime sellest, mida on tehtud justiitsvaldkonnas. me nimetasime seda ehm, selliseks õiguse teeks ja see tõepoolest aitas Euroopat tagasi õigele teele. meil me peame need probleemid lahendama. solvencies. We want viable business to get a second chance. ja eh, andmekaitsepakett mis praegusel hetkel laual on, vähendab halduskoormust ettevõtetele ja kaitseb isikuandmeid, aga mõelgem ka seda, mida on tehtud kriminaalõiguse valdkonnas. meil, me oleme eh, eriti uhked selle üle, mida on tehtud eh, eh, ohvrite õiguste kaitseks me oleme eh, parandanud arusaamist, mida tähendab ohvriks olemine, kui sa oled langenud eh, kurjategijate küüsi. Eh, võeti vastu ka direktiiv, mis puudutas õiguste tõlkimist eh, suuliselt ja kirjalikult. me oleme suurendanud nende inimeste toetust, kes osalevad kriminaalmenetlustes terves Euroopas ning me Eh, tahaksime tänada parlamenti ja nõukogu eh, ühise töö eest nendel läbirääkimistel, eh, mida me oleme pidanud. parlamendisaadikud teavad ju väga hästi, et seda teemat reguleeritakse erinevalt. mis puudutab kriminaalõigust, siis komisjon on Ähm, pakkunud välja minimaalsed sanktsioonid selleks, et kaitsta äh, eurot äh, kuritarvituste eest. me äh, kutsustame, me kutsume üles parlamenti töötama meiega väga tõsiselt selles valdkonnas käsikäes. nüüd kodanike õigused. selles kontekstis kaheksandal mail esitasime me kodanike aruande ja e, aruande Euroopa põhiõiguste rakendamisest, e, võrdõiguslikkusest meeste ja naiste vahel. E, me oleme rääkinud põhiõiguste kaitstest ja komisjon on isegi läinud kaugemale Stockholmi programmist, sest Stockholmi programm oma iseloomu poolest pakub strateegilisi suuniseid näiteks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta märtsil esitas äsi, äh, esitas komisjon ähm, kontrolllehe õiguse valdkonnas. siin on ära toodud objektiivne, äh, usaldusväärne ja äh, võrreldav andmestik kõikide liikmesriikide puhul, mis käsitleb just nimelt õigussüsteemi. see on arenev instrument ja me laiendame eh, indikaatorite eh, ringi. järgmisel eh, täiskogu istungil hakkab komisjon hääletama dokumenti, mis käsitleb ühiseid reegleid, et kaitsta inimesi Äh, piinamise, ebainimliku käitumise eest. selline süsteem on praegu muutunud funktsioneerivaks, see on ähm, üks vahend. E, eurooplastel on nüüd olemas viisalihtsustussüsteem, e, e, toimub tihe koostöö Schengeni valdkonnas, see tagab parema, parema juhtimise ja võib-olla, et me oleme ka väga lähedal kokkuleppele. Frontexi agentuur on eh, toiminud väga tõhusalt ning eh, Europol on saanud uue mandaadi, arvestades Lissaboni lepingut. me oleme võtnud vastu sisemise julgeolekustrateegia ja me eh, teavitame pidevalt selle rakendamisel. me E, töötame koostöös USA ja äh, Austraaliaga ja teiste riikidega, et vältida äh, seksuaalset äh, vägivalda. me oleme käsitlenud seadusandlikult lõhkeainete eh, loomise komponente Eh, me oleme tegelenud migratsiooni, eh, me oleme tegelenud rände ja varjupaigapoliitikaga, me oleme eh, liberaliseerinud viisarežiime, me oleme teinud ettepanekuid kolmandatele riikidele, et lihtsustada hooajatööliste, tudengite ja ettevõttesiseste töötajate liikumist Äh, samuti tegeleme perekondade ühendamisega. Äh, on veel olulisi teemasid, mida me peame käsitlema. Äh, näiteks üks ettepanek puudutab Euroopa Liidu prokuröri ametit on veel teemasid, näiteks korruptsioonivastane poliitika, need jäävad kõik meil päevakorda edasi. justiits ja siseküsimused tegelevad niisuguste mm, poliitikatega, mida varem peeti ainult liikmesriikide kompetentsi kuuluvateks. E, Euroopa mm, e, Liidu e, seadusandlik institutsionaalne raamistik, mille aluseks on Lissaboni leping, on võimaldanud meil edasi liikuda, aga oluline on see, et me kõiki seadusi, mida me oleme vastu võtnud, ka ellu rakendame Eh, üks asi eh, puudutab mm, õigusriiki, nagu ütles härra Barroso viimase kuu aja jooksul vabandust, möödunud aasta septembril, see ütles ta seda, kui ta kirjeldas ehm, olukorda Euroopa Liidus. ta ütles, et me peame paremini tasakaalustama oma lähenemisi Äh, selle pehme võimu ja artikkel seitsme vahel. komisjon loodab, et me saame loota parlamendi toetusele, loomaks uut mehhanismi, mis võimaldab Euroopa Liidul tõhusalt tegutseda. suur tänu! suur tänu, volinik Borg, nüüd saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel, härra Svevka, kolm minutit, palun. suur tänu, kolleegid, lugupeetud minister, lugupeetud volinik kolm aastat tagasi lõime me see Stockholmi programmi ja me teadsime, et ambitsioonikas plaan äh, käivitada mitmed seadusandlikud algatused äh, erinevates valdkondades saavad olema keerulised ellu viia Äh, ühis, koostöö kahekümne seitsme riigi vahel selleks, et äh, reguleerida võimalikult kiireloomulisi probleeme Euroopa Liidu kodanikele, kes vabalt liiguvad ja otsustavad, kus elada või töötada, vaatamata sellele, kus nad elavad, on äh, väga suur töö ja väga nõudlik tehnilises mõttes. Brüssel üks ja Rooma kolm piiriülene pärimisvaldkond ja ka teised, millele eelkõnelejad viitasid, need saavutused annavad meile rahulolu. sest need on andnud meie kodanikele ja ettevõtetele lisandväärtust, kes piiriüleselt tegutsevad ma osalesin mitmetes äh, töösessioonides ja ma tean, et vaatamata parimale tahtele peavad mõned programmid kestma kuid või aastaid. Stockholmi programmiga on meil võimalik ellu, olnud ellu viia seadusandlikke programme, mis on kodanike huvides. kodanikud vahetevahel satuvad väga keerulisse olukorda need, kes justiits-, õigussüsteemis töötavad, peavad tundma ja kohaldama uusi äh, määruseid äh, lahutuste ja, ja muude teemade puhul. õiguskomisjoni liikmele, liikmena olen ma mitu korda siin kojas rõhutanud, et tundmatut seadust tihtipeale ei kohaldata ja sellepärast meie komisjonis rõhume me äh, juristide ja kohtunike harimisele, me leiame, et meil on vaja jagada teavet ka konkreetselt kodanikele, me peaksime olema avatumad ja selguma, selgemad oma suhtumises ja toetama Euroopa Liidu õiguses olevaid sätteid. vaatamata edusammudele ootame me ikka veel Euroopa Parlamendis uusi projekte, eh, mis puudutavad eh, tsiviildokumentide tunnustamist. me teame, et seadusandlik töö mis puudutab vabaduse, turvalise õiglusel põhinevat ala, nõuavad palju tööd Euroopa Liidu see on vaja seadusandlusega jälgida kodanikel tekkivaid probleeme, me peame kasutama võimalusi, mis Euroopa Liidus on olemas, palju on tehtud, aga me ei saa jääda loorberitele puhkama. Euroopa Komisjon avaldas hiljuti dokumendi selleks, kuidas tugevdada kodanike õigusi ja seal on välja toodud järgnevad sammud. ma kohe lõpetan, lugupeetud juhataja, ja seepärast tundub mulle, et äh, kõnelejad katkestatakse. kaks ja pool minutit, härra Guerrero Salom, palun. aitäh, äh, lugupeetud juhataja igasuguse poliitilise või ka siis süs, projekti legitiimsus seisneb selles, et ta peab edendama inimeste igapäevaelu ja andma neile lisandväärtust. ja see peab tuginema kodanike väärtustele, mis on selle poliitilise liidu alustaladeks. praegusel hetkel teame me seda, et Euroopa Liit ei paku häid tulemusi. majanduskasvu, tööhõive, Äh, riigipoliitika ja muudes valdkondades oma kodanikele, aga mis nüüd puudutab väärtusi, Euroopa Liit on poliitiline projekt, mis äh, tugeneb, tugineb vabadusele, solidaarsusele, austusele äh, seoses kodanike õigustega. ja põhiväärtuseks on kuuluvustunne, osalemine ühises poliitilises ja territoriaalses projektis peatselt tähistame me Stockholmi programmi kolmandat aastapäeva. volinik ja eesistuja on rõhutanud seda, et edusamme on tehtud, mina aga tahaksin viidata kolmele valdkonnale, kus on probleeme. esiteks, vaba liikumine. volinik ütles, et Maltalt, Maltalt on võimalik minna Stockholmi ilma äh, selleta, et äh, oleks mingisuguseid takistusi vabal liikumisel. seda ütles ta sellepärast, et ta ei ole ilmselt ületanud Saksamaa ja Taani piiri hiljuti. ta ei ole läinud Ida-Euroopast Ühendkuningriiki, kas seal oleks tal tekkinud äh, vaba liikumisega probleeme? me teame, et Schengeni süsteemis on konflikt parlamendi ja nõukogu vahel selle teema üle. ja see mõjutab Schengeniga loodud, Schengeni alaga loodud vabadusi. me ei ole lahendanud äh, läbipaistvuse probleeme, juurdepääs dokumentidele on problemaatiline. suuline küsimus esitati probleemide kohta ja kodanike õiguste kaitse kohta. komisjon on äh, kokkuleppe saavutanud nõukoguga konventsiooni osas. Euroopa Kohtu otsusele tuginedes aga oleks meil vaja kodanike õigusi paremini kaitsta. suur tänu, härra Guerrero Salom, järgmisena saab sõna kaheks minutiks Kalev Wikström. aitäh, juhataja. lugupeetud volinik mul on väga hea meel seda olulist teemat teiega siin täna arutada. Stockholmi programm äh, tugineb avatud Euroopale ja on suunatud kodanikele. me peaksime analüüsima seda, mis on juhtunud, kas see on olnud edukas või on vaja veel tööd teha. programmis on muuhulgas öeldud, et meil on vaja ühist Euroopa varjupaigasüsteemi ja me oleme tõesti olnud äh, edukad, äh, arvestades keerulisi majanduslikke olusid liikmesriikides. me oleme saavutanud äh, suuri edusamme ja mul on tõesti selle üle hea meel, et meil on tagatud õiguskindlus äh, varjupaiga taotlejatele ja samuti ka solidaarsus liikmesriikide vahel. programmis räägime, viidatakse ka ümberasust, põgenike ümberasustamisele ja ÜRO varjupaigavolinikule Euroopa Liidus on sellega seonduvaid mitmeid probleeme, ma tahaksin siinkohal viidata ka tööjõurändele. mul ei ole ka väga palju aega, mina olin äh, raportööriks äh, kolmandate riikide kodaniku teema kohta Euroopa Liidus ja minu arvates on meil viimane aeg see lahendada. me peame peatama äh, ajude äravoolu meie liikmesriikidest äh, USA-sse ja mujale. meil on neid endal siin vaja ja tahaksin siin meenutada volinik Borgile, et volinik on lubanud teha ettepaneku äh, Äh, äh, tsivi-, abielu vastastikuse tunnustamise kohta ja seda on Stockholmi programmis lubatud, aga midagi ei ole tehtud. ja ma eeldan, et komisjon ei plaani seda äh, pro-, kõnelejad katkestatakse. Argentiini. kaks minutit, proua Sargentini, palun. aitäh, lugupeetud juhataja komisjon ja nõukogu on välja toonud ähm, Stockholmi programmi erinevaid äh, valdkondi, mis puudutab, äh, mis on olnud edukad vabaduse, turvalise ja õiglusel tuginevale alale. me võime kõik neid edusamme nimetada, aga ma arvan, et me ei peaks äh, seda võrdlema nüüd Euroop-, majanduskriisi kontekstis, vaid me peame seda vaatama ka selles kontekstis, mis on Euroopas toimunud seoses eetiliste küsimuste aruteliga, põgenike õigustega, parlament on juba aastaid olnud valmis hääletama ühise varjupaigapoliitika üle, aga nõukogu lihtsalt ei suuda solidaarsust liikmesriikide vahel üles näidata. Stockholmi programm võeti vastu enne Lissaboni lepingut. ja ma arvan, et me ei peaks tulevikus selliseid suuri programme vastu võtma, vaid meil on vaja tasakaalustatud seadusandlust, mis austab põhiõigusi, mitte ainult kriminaalõiguse valdkonnas. meil ei ole vaja sellist ülevaatlikku programmi, mis äh, kiiresti ajast maha jääb. me ei peaks sellel teel nüüd enam edasi liikuma, ilma kui nõukogu liikmed äh, kokkulepet ei saavuta. ja hea näide on vastastikuse usalduse suhtes, mis puudutab äh, koostööd kriminaalküsimustes Euroopa vahistamismäärus näiteks. see tähendab seda et neid on võimalik ühest liikmesriigist teise üle viia ilma korraliku õigusabita. see on täiesti vastuvõetamatu, meil on vaja, me ei saa teha koostööd, kui me üksteist ei usalda. ja see, mis me tulevikus teeme, peab tuginema usaldusele, kui see on usaldamatusel tuginev, siis me ei saavuta midagi. suur tänu, härra Kirkup, kaks ja pool minutit lugupeetud juhataja, parlamendi ametiaeg hakkab lõppema ja tegemist on uue ametiajaga, kus on uued pädevused justiits- ja siseküsimustes meil on olnud edusamme, aga me oleme ka läbi kukkunud, minu arvamus ei ole muutunud, ma leian, et me peaksime tege-, üritama teha vähem, aga edukamalt. näiteks küberkuritegevusega toimetulemine ja samuti ka saatjate alaealistega küsimus, see on osutunud Euroopas väga suureks probleemiks. me ei peaks olema liiga ambitsioonikad, aga realistlikud ja ma julgustaksin parlamenti ja komisjoni keskenduma sellele, kus me kõige rohkem saame panustada, kus me saame lisada täpsemaid lähenemisi, mitte keerukamaks olukorda muuta. ühtlustamine ja solidaarsus ei ole alati parem, usaldus, koostöö ja tõhusus ja see, et komisjon äh, sidusalt äh, jõustab neid teemasid, loome me süsteemi äh,, kus me saame tagada häid tulemusi. ühtlustatud kriminaalsüsteem ja Euroopa prokurör ei ole hea lahendus me, keeruline on hinnata Stockholmi programmi, kolm aastat ei ole seda tööd hinnatud. me saame saavutada parimaid tulemusi parema koostöö ja kommunikatsiooniga institutsioonide vahel. vahehindamist aga ei ole toimunud ja siinkohal pöörduksime komisjoni poole, palun hinnake Stockholmi programmi edusamme, aga ka läbikukkumisi ja selleks, et me saaksime konstruktiivselt, aga mitte pimesi edasi liikuda, suur tänu! tänan. härra Kirkhoop, kas te võtate vastu kolleeg Dartmouthi küsimuse uh,? Yes. <clears throat> jah, aitäh, et andsite mulle sõna. härra Kirkhoop, kas te leiate, et Ühendkuningriik peaks äh, Euroopa vahistamisväärsusest opt-out'i tegema, kui tal järgmine aasta see võimalus avaneb või mitte? aitäh selle huvitava küsimuse eest, lugupeetud lord. Ühendkuningriik hindab seisukohta kõikides valdkondades, see puudutab ka Euroopa vahistamismäärust, vaadatakse, millised on selle eelised ja millised on probleemid ja selle reformi vajalikust. mitmed inimesed siin kojas on tõenäoliselt näos, nõus sellega, et reform on vaja läbi viia, aga me peame arvesse võtma kogu mõju meie kodanikele Ühendkuningriigis, aga ka mujal ja praegusel hetkel on võimatu täpselt välja öelda, mida me tulevikus sellega te teemaga seoses teeme, aitäh. tänan, kolleeg Kirkhope järgmisena poolteist minutit härra Triantafilides. juhataja, arvestades järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, vabaduseõiguse turvalisuse vallas, siis ma ütleksin, et rahast ei jätku meil on vaja tõelist kvaliteeti, mitte ainult äh, kontrollide kvaliteeti. me peame vaatama, kuidas on asjad turvalisusega. me oleme liikunud positiivses suunas äh, selles osas, aga äh, tegelikult põhiõiguste vallas jääme me maha, see puudutab ka andmekaitset see trend on äärmiselt oluline e, turvalisuseks, aga see on ka väga kallis. härra volinik, millised poliitikad e, hakkavad rahastama tarku piire tulevikus. meil on vaja kvaliteedi hindamist, nagu te ütlesite, meil on vaja hinnata, millised on Lissaboni lepingu mõjud Euroopa Parlament on tegelikult otsuste langetamise protsessis suuresti kõrvale jäetud. selleks, et nõukogus olevat, olevast ummikust välja saada, äh, O, näiteks äh, ei ole midagi ette võetud ja jäetakse täiesti kõrvale parlamendi esimese lugemise arvamus härra Sistra, üks minut. juhataja, mina tahaksin küsida, mis Stockholmi programmis head on? Eh, mis on selles eh, head võrreldes eh, selle piiri kontrolliga, mida liikmesriigid tahavad, et kurjategijate liikumist piirata. nüüd vahistamismäärus on tegelikult viinud selleni, et mõned inimesed on täiesti õigustamatult kinni välismaa vanglates E, tegelikult e, rändevood ei ole vähenenud, need on lihtsalt kontsentreerunud teatud e, liikmesriikidele ja tegelikult see Stockholmi programm ei teeni üldse inimeste huve, vastupidi Stockholmi programm on sajaprotsendiline läbikukkumine, sellele tuleb panna punkt ja mitte midagi ei tohi sellega enam edasi teha. tänan ja kolmeks minutiks saab sõna härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu. kas meil on vaja uut programmi või mitte pärast Stockholmi programmi, siis eh, minu vastus on selge. Stockholmi programm oli ambitsioonikas ja ta jäi ka, on jäänud ambitsioonikaks, oluline on see programm ellu viia praegusel ajahetkel olen ma nõus nõukoguga ja ka eh, komisjoniga. et eh, ministrid eh, on heaks kiitnud tulemused ja niimoodi me läheme edasi. me peame vaatama, millised on meie mm, rakenduses ette tulnud takistused, viivitused, tegemist on kahtlemata õigusloomeliste aktidega, millega on edasi mindud, need on olnud olulised õigusloomelised aktid eh, ja on puutu-, muutunud ka institutsioonide vaheline arusaamine ah, võrreldes aastast kaks tuhat kaheksa. Eh, Lissaboni leping on muutnud meie kõikide tegevust. viimastel aastatel oleme me eh, liikunud edasi oluliste mm, teemadega aga samal ajal on ka muidugi vajakajäämisi, puudujääke, millega me peame tegelema. ma ei ole päris kindel, kas me oleme kõik mõistnud, et vaja on sõlmida kokkulepe. kui me seisame silmitsi ühiste väljakutsetega vaja on kokkulepet kõigi kolme institutsiooni vahel, et oleks võimalik tasakaalustatud lähenemine meil on vaja andmekaitset, meil on vaja kaitsta kodanike õigusi kahtlemata, aga meil on vaja kaitsta ka eraelu, aga meil on vaja ka turvalisust. meil on vaja õigusi ehm, ehm, varjupaiga taotlejate osas, eh, me peame tegelema rändega, seadusliku rändega. Eh, kolleegid, Euroopa kodanikud ei tunne ennast turvalisena, nad tunnevad end vähem turvalisena kui möödanikus. ja see tunne eh, toob kaasa ekstremismi erinevates riikides, ka nendes riikides, mida ei mõjutagi kriis. see on veel üks tohutu väljakutse turvalisusele ja julgeolekule. Eh, proua minister, eh, teie rääkisite solidaarsusklauslist ja sellest räägitakse ikka ja jälle näiteks eh, siis, kui tegemist on ümberasustamisega. aga tegelikult eh, see on täiesti surnud seadusesäte. Euroopa, eh, hiljuti oli meil Euroopa kodanike aasta ja meie peame hoidma kodanikud oma mõttemaailma keskmes. Guillaume et de la haye en deux mille quatre avant lui le programme de stockholm. nii nagu äh, oli haagi lepinguga on ka stockholmi programm ambitsioonikas aga äh, vahe aruanne näitab, et me eh, tegelikult tunneme kahetsust. neli aastat pärast Lissaboni lepingu eh, jõustumist me tunneme Euroopa Parlamendis, et meie oleme teise klassi kodanikud, täpselt nii, nagu me olime Maastrichti lepingu ajal. meiega ainult peetakse konsultatsioone. suhtumine parlamenti näitab seda, et meil ei ole piisavat mõju, meil ei ole piisavat ja see mõjutab ka kodanikke vaadakem näiteks sisejulgeolekustrateegiat, vaadakem eh, välispiiride julgeolekut. see on kõik ehm, lükatud ametite õlule, kus poliitiline kontroll on piiratud. me näeme ka seda, et on Äh, olnud raske seada sisse Euroopa ühtne varjupaigasüsteem, nii et, et solidaarsus on alati jäänud siseriiklike probleemide varju. probleemid on olemas ja me ei ole saavutanud oma põhieesmärke Eh, näiteks eh, eh, selles osas, mida näeb ette antidiskrimi-, diskrimineerimisvastane direktiiv. volinik, mina tahaksin kuulata natukene rohkem teie suust, mida te teete Euroopa institutsioonide usaldusväärsuse tagamiseks. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna härra Wojciechowski jako przedstawiciel polskiej partii o nazwie prawo i sprawiedliwość olles äh, Poola õigluse ja seadusepartei esindaja, tahaksime toonitada, et Euroopa Liidus on meil tihtipeale seadust rohkem kui õiglust. sõltumatu justiitsvõim ei äh, ole alati tagatud, räägin siin oma koduriigi kogemusest. näiteks on äh, tuua näiteid äh, ka selle kohta, kus lapsed on varastatud ära nende vanematelt, nii et justiitsvõim peab olema sõltumatu, aga mitte täielikult demokraatlikult valitud parlamentide kontrolli alt väljas. justiitsvõim ei tohi muutuda riigiks äh, riigis tänan, härra Wojtšehovski, järgmisena üheks minutiks kolleeg Ernst. suur tänu. täiesti uskumatu on, millist äh, jama komisjon ja nõukogu meile siin ajavad oma programmi hindamisel. mitte mingisugust põhjalikku ja kvalitatiivset äh, hinnangut me siin ei äh, saanud ju. siin äh, on ometi tegemist äh, valdkonnaga, mis Euroopa Liidu eelarves kogu aeg suureneb. proua Malmström ei ole siin täna üldse kohal, aga tema valdkonnas kulud kasvavad täiesti plahvatuslikult ja kui järjest kallimad turvalisusvahendid võetakse kasutusele, ilma et varasemaid oleks hinnatud, et kas nad üldse eesmärke täidavad, lisaks sellele, et äh, julgeolekutööstusele pakutakse tellimusi, siis jah, kedagi üldse ei häiri see, et me siin muudkui ratsutame edasi kulude tõstmise suunal. kõneleja katkestatakse suur tänu, äh, proua Ernst, järgmisena härra Ehrenhauser, palun. vabandust, äh, jah, et tõesti väga kahju, et te proua Ernsti pidite katkestama, see oli kindlasti väga väärtuslik sõnavõtt. aga nüüd minu sõnavõtu juurde, mis puudutab äh, andmetele juurdepääsu õigel ajal õiges kohas ja eriti just äh, põhiõigustest isiku äh, eraelu puutumatuse kaitsest kinnipidamise, siis äh, juhin tähelepanu ühele eripunktile Stockholmi programmis infohaldusele. konsolideerimine selles valdkonnas on Stockholmi programmi üks põhieesmärke. meil on äh, Europoli platvorm, Frontexi platvorm, kus vahetatakse infot, kus analüüsitakse infot, lisaks sellele on meil infohaldusstrateegia ja sellest tulenevalt ka minu küsimus nõukogule ja komisjonile. kuivõrd on infohaldusstrateegia juba rakendatud, milliseid probleeme on rakendamisel ja kuidas oleks võimalik nendest probleemidest üle saada, suur tänu! tänan, kolleeg Ehrenhauser. proua Ernst kindlasti tänab äh, toetuse eest teiselt poolt koda, aga mina ei taha siin äh, kellelgi sõna ära võtta, vaid jälgida ikkagi seda, et peetaks kõneajast kinni ja ma tahan olla õiglane. järgmisena proua Angelilli, palun. suur tänu, juhataja Stockholmi programm on väga oluliseks äh, strateegiaks, kus on konkreetsed meetmed äh, Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel põhineva ala loomiseks ja seda kõike kodanike huvides. me võtsime kaks tuhat kümme vastu tegevusprogrammi, millel olid väga ambitsioonikad eesmärgid. muuhulgas äh, oli eesmärgiks äh, kaitsta inimväärikust, võrdsust, toonitada solidaarsust, kaitsta vabadust, eraelupuutumatust. me soovisime kodaniku äh, seada oma tööde keskmesse. ma usun, et vahekokkuvõte võiks olla suhteliselt äh, positiivne. viitan äh, siinkohal Euroopa kaitsemääruse direktiivile, see pakub kodanikele vägagi äh, uuenduslikku äh, kaitset, samuti oleme pööranud tähelepanu kuritegevuse ohvrite kaitsele ja alaealiste kaitsele. kindlasti tuleks mainida ka lapspornograafia ja laste seksuaalse ärakasutamise vastast äh, direktiivi viimastes töödes osalesin ka mina aktiivselt. ma usun, et äh, me peaksime kindlasti siinkohal tegema vahekokkuvõtte ja rääkima nendest raskustest, millega me oleme põrkunud äh, kokku rakendamisel niimoodi, et äh, meil oleks võimalik edukalt edasi liikuda ja tagama parem koostöö liikmesriikide vahel. suur tänu, kolleeg Anželili, järgmisena poolteist minutit kolleeg Künts tänan. Lissaboni leping on äh, toonud kaasa suured muutused sellesse valdkonda, aga praktikas me tihtipeale tulemusi ei näe. me ei näe näiteks nõukogupoolset aktiivset äh, panust äh, rakendamisel. üheks näiteks siinkohal on see, et otsuseid võetakse tihti vastu valitsustevahelisel tasandil roomadel on äh, tihti probleeme dokumentide esitamisega, nende dokumente ei äh, aktsepteerita ja see on oluliseks takistuseks vabadusele, õiglusele, turvalisusele rajaneva ala rakendamisel. Euroopa Euroopas äh, tuleks äh, demokraatlikele põhiväärtustele rohkem tähelepanu pöörata, et äh, tagada tõesti põhiõiguste täielik austamine. meil on vaja liikmesriikide poolt siinkohal palju rohkem pühendumust. Euroopa Komisjon peab vastama väga konkreetselt kõikidele rünnakutele, mis püüavad õõnestada Euroopa põhiväärtusi täna suur tänu, proua Künts ja üheks minutiks äh, proua Veržia. aitäh, lugupeetud juhataja. see arutelu võimaldab meil hinnata Stockholmi programmi. mina olin üks nendest kodanikest, kes Maastrichti lepingu poolt hääletas ja ma arvasin, et see annaks meile suure sammu edasi vabaduse, õigluse ja sotsiaalküsimustes. üheksakümnendatel nägime me teatud edasiminekuid, aga kahe tuhandendast aastast alates on toimunud muutus, turvalisus on üks inimõigusi, mõned leiavad, et integratsiooni ja turvalisuse loomise käigus olukord muutub. mitmed komisjoni algatused on jäänud pidama nõukogusse, Euroopa varjupaiga küsimus, varjupaiga taotlejate küsimus, roomade kohtlemine õiglus ei ole tagatud, äh, eriti kõige kaitsetumatele, meil on vaja olukorda muuta ja Euroopa kodanikel peab olema võimalus uskuda Euroopa unelmasse. suur tänu, proua Žea ja promotsiooni järgmisena kaheksa minutit. suur tänu, juhataja selle aja jooksul, mis Euroopa Liit on majanduskriisiga pidanud toime tulema, on esialgne lähenemine kodanike äh, kannatustele olnud käivitada poliitiline integratsiooniprotsess. Euroopa Liidu nõrkustega toimetulekuks on äh, üritatud kodanike olukorda tugevdada. poliitiline liit, äh, poliitilist liitu ei ole võimalik luua, kui me ei taga Euroopa kodanikele võimalust oma õiguste omanikuks olla, oma kohustuste omanikuks olla, kui me ei taga igale kodanikule võrdset äh, tasandil kaitset. ja kui me ei suuda pakkuda äh, õiguskaitset, mida, millel oleks juurdepääs kõigil kodanikel. ma tean, kui suurt tööd on komisjon teinud ma olen olnud üsnagi lähedalt seotud äh, volinik Redingu tööga ja mul oli väga hea meel kuulda täna õhtul, kui kirglikult ja veenvalt äh, volinik Borš kõneles ah, kõik, millest me räägime, jah, sellest me räägime, aga me ei ole midagi saavutanud ja me oleme saavutustest äh, väga kaugel. mina olen petitsioonikomisjoni esimees ja mul on väga lähedane kontakt kodanikega. minu olukord on priviligeeritud, sest me näeme, milline on meie kodanike olukord ja me näeme, kuidas Euroopa Liidus kodanike õigusi käsitletakse. ja me tõesti oleme väga kaugel veel sellest, et meil oleks Euroopa vabadusele ja turvalisele õigusel rajanev ala. üks näide kodanike õigustele kohta. kahe liikmesriigi paar, kes ei saa oma vanemlikke õigusi rakendada sellepärast, et on mingisugune imelik siseriiklik seadus. meil on kodanikke, kes peavad äh, toime tulema erinevate nõudmistega, üliõpilaste olukord ei ole sama, töötajate õigused ei ole samad, nad ei saa oma sotsiaalõigusi ja hüvesid üle kanda teise liikmesriiki, kaitse on erinev, kõnelejad katkestatakse. proua Regner, poolteist minutit. tänan, proua minister, härra volinik. Stockholmi programmi äh, rakendamisplaan on jõudnud äh, otsustavasse faasi, volinik, te ise mainisite, et ähm, palju on tehtud, äh, praegu tegeleme andmekaitsega, dokumentide tunnustamine, ohvrite kaitse, need teemad on algatatud. kas äh, komisjon oma ametiaja lõpus esitab ka eduaruande saavutatu kohta. mind huvitab just äh, mittediskrimineerimise direktiiv. Stockholmi äh, programmi tuumik äh, oli võitlus äh, võõraviha ja rassismi vastu. ette on nähtud mitmed mitteseadusandlikud meetmed, et seda eesmärgi saavutada ja milline on komisjonis olukord diskrimineerimisvastase direktiiviga. kolleeg Berlingi mainis konkreetsete meetmete rakendamist kodanikud äh, tihtipeale üldsegi ei tea, mida on saavutatud, on mitmesugused initsiatiivid seoses äh, kriminaalmenetlustega ja ohvrite kaitsega, aga oluline on, et kodanikud oleksid ka arengutega kursis ja ma tahaksin äh, teada, mida komisjon on teinud parema kommunikatsiooni tagamiseks ja kolmas küsimus puudutab äh, dialoogi kodanikuühiskonnaga, mis on siin ette nähtud ja kuidas näiteks kodanikuühiskonna esindajad äh, dialoogi pidamiseks välja valitakse? suur tänu, kolleeg äh, Regner ja nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Diestemera. suur tänu, juhataja. vaadates Stockholmi programmi vahearuannet, tahaksin ma rõhutada kolme nüanssi. eesmärgid, mida me ei ole saavutanud ja mis mõjutavad meie terrorismivastast äh, võitlust. kõigepealt see, et me ei ole teinud edusamme artikkel seitsekümmend viis osas Euroopa Liidu toimimise lepingus, mis puudutab varade külmutamist äh, Euroopa Liidus äh, terroristide mustas nimekirjas olevate isikute puhul, mis äh, kajastus kahe tuhande üheksanda aasta läbi ülevaates. siis äh, mis puudutab terrorismi rahastamise seiret ja kolmandaks, see on eriti kahetsusväärne hiljutine element. see, et PNR äh, ka ei suutnud me esimesel lugemisel edasi minna Euroopa prokuröri teema tõesti ei ole hea, aga meil ei ole institutsioonide vahelist kokkulepet. ma räägin sellest, et eh, delegeeritud ja rakendusakte kasutatakse sellest, eh, selleks, et hiilida kõrvale menetlustest, see on tegelikult eh, tasalülitamine ja ma räägin siin võitlusest eh, võltsimise vastu. aga vaadake, mis toimub Schengenis, sellest, et mõita, mõista, kui oluline on see, millest ma räägin. meil on vaja eh, institutsioonide vahelist lepingut, see peab toimuma kiiresti ja kui meil niisugust lepingut ei ole, siis me ei suuda oma kohustusi täita kohta meil on kaasotsustus eh, Lissaboni lepingu alusel. järgmisena härra Claude Moraes, palun. Uh, eh, täna me õpime eh, väga palju asju nendest kõnedest, mida peetakse Stockholmi programmi kohta. näiteks eiles, eile rääkisime me varjupaiga taotlejatest. me õpime väga kiiresti, et kaasotsustus äh, menetlus tähendab seda, et nõukogu ja eh, parlamendi vahel on tasakaalustamatus ning erinev on ka meie tahe asju korda saada. Eh, ühine on see, et paljud probleemid, mis meie ees seisavad, need teemad, mis lauas on, laual on, jäävad eh, sinnapaika. eile me tõstatasime küsimuse kiireloomuliste eh, küsimuste all, mis puudutab varjupaika mõned liikmesriigid võtavad vastu varjupaiga taotlejaid, aga seda teised ei tee ja me peame vaatama sellele silma, see on eh, eh, mis on, mis on siin eh, need probleemid meil on otsustavust eh, minna edasi, me püüame võidelda inimkaubandusega, meil on vaja julgust ja selles eh, keskpikas läbivaatusprotsessis, vahearuandes me peame eh, rääkima, kuidas asjad on. näiteks me peame käsitlema ka illegaalset rännet ja need teemad on kõik väga rasked. E, aga oluline on see, et me liiguksime edasi ning sellepärast on Stockholmi vahearuanne äärmiselt oluline. me peame vaatama, millised on menetluslikud küsimused, kuidas kaitsta andeid ja nii edasi, andmeid ja nii edasi ja kõnelejad katkestatakse. ja Jakolino. suur tänu, härra Jakolino, palun suur tänu, juhataja. mulle jääb mulje, et Stockholmi programm kolm aastat peale vastuvõtmist on vahend, millega me ei ole suutnud midagi saavutada. kolleegid on sellele juba viidanud ja volinik Borž oma avasõnades ütles seda selgelt välja ja loomulikult äh, rääkis ta positiivsetest külgedest, rääkides Schengeni alast ja tsiviilkodanike õiguste arengust. väga hea on näha, et politsei koostöö on tõhustanud kuritegevuse vastu võitlemisel ja piiriülene element näiteks rahapesu valdkonnas on tähtis. sama oluline on kaitsta Äh, sisserändajaid ja kaitsta neid, kellele, keda on süüdistatud kuriteos. see kõik on väga hea, aga mõningad valdkonnad, mida me oleksime tahtnud äh, näha, ei ole aset leidnud. õigus on, äh, õiglus on õigus, mis peab olema kättesaadav laiemas vaatenurgas, kui vaadata nüüd olukorda vanglates õigus ja kohustus on siinkohal olemas, see, et äh, vange liiga palju äh, vanglate ruumi kohta ja eriline probleem, mis puudutab äh, ühenduse teiste riikide kodanikke ja välisriikide kodanike, selle suhtes ei ole midagi ära tehtud, kui vaadata järgmist äh, mitmeaastast finantsraamistikku, siis peame me vaatama neid vahendeid, äh, mis peavad olema piisavad, me peame tagama selle, et äh, meil on justiitsvaldkonnale vahendeid määratud, praegusel hetkel on kuueteistprotsendilised kärped meil laual ja me peame tõesti midagi kiiresti ära tegema uh suur tänu, järgmisena härra Weidenholzer, suur tänu, härra president. Stockholmi programm on oluline osa Euroopa sisejulgeolekust, aga sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu ei avalikkuse ega ka poliitikute poolt. mis puudutab meetmete ellurakendamist, siis liiga vähe on tähelepanu pööratud põhiõigustele ning sageli luuakse nii-öelda liba julgeolekut. me peame tagama, et süütuse pre-, presumptsioon ning öö, diskrimineerimisvastased põhimõtted jäävad alles. samas tuleb uurida ka Stockholmi programmi positiivseid külgi, mille osas otsustas, võttis parlament vastu otsuse kahe tuhande üheksandal aastal üks oluline element on siin homofoobia, mille vastu on, mille koha pealt on vastu võetud mitte õigusloomelisi meetmeid, samas ootame me endiselt direktiivi, mida paluti kahe tuhande kaheksandal aastal juba. kolleeg, kas te soovite vastata härra Ehrenhauseri siinse kaardi küsimusele? härra Weidenholzer, öeldakse, et saksa keeles vähemalt riimuvad vabadus ja julgeolek kas te arvate, et vabaduse ja seaduse valguses oleme me vabaduse ja julgeoleku puhul õige tasakaalu leidnud, härra Weidenholzer. selle üle võib vaielda lõpmatuseni. ma arvan, et õiget tasakaalu praegusel hetkel ei ole leitud. järjest rohkem kaldume me niinimetatud julgeoleku suunas ning sageli õõnestatakse sellega vabadust. suur tänu! järgmisena vaba mikrofon. proua Pasescu on ainuke, kes on sõna soovinud. aitäh, härra president. kuigi on saavutatud suurt edu tegevuskava ellu, sätete ellurakendamisel, on ka viivitusi. siin tuleb mul meelde ainult üks programmi prioriteet, nimelt Schengeni ala laiendamine dokumendis palutakse nõukogult, et Schengeni sätted tähendavad ju, et piirikontrollid peaksid kaduma, aga nagu teada, Bulgaaria, Bulgaaria ja Rumeenia on juba mõnda aega tagasi täitnud Schengeni kriteeriumid, seda kinnitasid nii Euroopa Komisjon kui ka parlament. kui me soovime, et Stockholmi programm oleks edukas, peaksime me minu arvates prioriteediks muutma ka Schengeni ala laiendamise, loodetavasti selle aasta lõpuks nii ka juhtub, aitäh. aitäh. rohkem sõnasoove ei tundu olevat, seega järgmisena saab sõna volinik Borš, suur tänu, härra president, ma tahaksin tänada saadikuid, kes osalesid selles arutelus, huvitavas arutelus ja kuna kümme aastat olin ma siseminister, tundsin ma ennast siin arutelus üsna mugavalt ja koduselt, sest ma mõistsin parlamendisaadikute muresid, loomulikult valitsused peavad valitsema, see on nende kohustus, nad peegeldavad ka avalikkuse arvamust, aga samas tuleb nende tegevust ka kontrollida. komisjon ka kontrollib, mida liikmesriigid teevad, kuidas nad akiid ellu rakendavad ning kuidas nad ellu rakendavad Schengeni õigustikku ning tulen tagasi oma sissejuhatava sõnavõtu juurde. Schengen on suur saavutus, see ei tähenda seda, et mingisuguseid probleeme ei ole. Vis-, viitan siin härra Guerrero Salonile, kus ta, kui ta ütles, et Ida-Euroopast Ühendkuningriiki on väga keeruline reisida Ühendkuningriik loomulikult ei ole Schengeni alas, tal on selleks ka õigus mitte sinna kuuluda, sest sellised õigused on kirjas aluslepingus. seetõttu on piirikontroll ka Ühendkuningriigi piiril. aga vahel olen ma kuulnud ka, et minu kodumaa inimesed kurdavad et neid ei lubata mõnda riiki, kui nad just ei esita passi ning see on ähm, isegi mitte Schengeni riikide äh, puhul akiiga vastuolus. tuleb silmas pidada, et tuleb kontrollida, et Schengeni akiid ei kuritarvitata. et äh, salaja kuskil kulisside taga me hakkame lõhkuma seda, mida me oleme saavutanud, et me püstitame piire, süsteemselt kontrollime äh, piiridel, mitte ei kontrolli äh, aeg-ajalt, nii nagu Schengeni reeglistik ette näeb. komisjon aga kontrollib olukorda regulaarselt ning koostab ka Schengeni akii täitmise kohta aruandeid. panin tähele, et mitmed saadikud viitasid Euroopa vahistamismäärusele. erinevas valguses loomulikult. mõned ütlesid, et äh, seda rakendatakse ebaõiglaselt kodanike jaoks, teised ütlesid jälle et seda ei rakendata piisavalt palju. loomulikult Euroopa vahistamismääruse mõte üleüldse põhineb eeldusel, et meie reeglid, mis on seotud vabaduse ja õigusriigi põhimõttega, on niivõrd sarnased, mitte ühe, täpselt ühesugused, aga niivõrd sarnased, et me saame äh, juurutada lihtsustatud väljaandmisprotsessi. see on ju Euroopa vahistamismääruse aluses, meil on olnud juba Euroopa Nõu-, Euroopa Nõukogu väljaandmise konventsioon. Euroopa Liidus mindi kaugemale, me ütlesime, et kui me, et kui me usaldame üksteist niivõrd palju, siis juba lihtsalt Euroopa vahistamismääruse väljastamise puhul antakse üks inimene ühest riigist teise välja Euroopa Liidu sees. ma mäletan, et ähm, Ühendkuningriigis oli teatud vastuolu vahistamismääruse suhtes, aga Briti politsei sai äh, tagasi tuua äh, kodumaale ühe kooliõpetaja, kes oli oma õpilasega Prantsusmaale põgenenud ja ta sai, ja ta toodi tagasi just Euroopa vahistamismäärusega. kõik riigid rakendavad Euroopa vahistamismäärust nagu igat asja, saab ka seda mõlemat pidi kuritarvitada. näiteks mõni õigusest põgeneja ei ole tagasi saadetud kas siis sellepärast, et ta ei ole öö, ähm, otseselt mõne liikmesriigi kodanik, näiteks see võib olla põhjus või mõni, mõnel muul põhjusel, või siis kasutatakse Euroopa vahistamismäärust liiga kergekäeliselt. loomulikult on need kaks äärmust, aga suuremal osal juhtudest rakendatakse seda ellu õiglaselt ning sellest on olnud kasu. ka ühisel vabaduse ja õiguse alaloomisel ma tuleks, tuletaksin meelde auväärsele saadikule Matsoonile Itaaliast, et me tõesti oleme võtnud endale kohustuse, et Euroopa peaks tulema vastu kodanike vajadustele. ning tema loomulikult teab väga hästi, millised on Euroopa kodanike peamised mured. aga minu arvates peaksime me hindama Stockholmi programmi ning meie saavutusi vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala suhtes Euroopa Liidus, mitte ainult seeläbi, et, et me vaatame, millised me utoopias peaksime olema, vaid kust me alustasime. ainult neli aastat tagasi mina olin siis sise- ja õigusasjade ministrite nõukogu liige ning kõik tuli vastu võtta seal praktiliselt ühehäälselt, ehk siis iga, igal liikmesriigil, olgu siis Saksamaal või Maltal, oli veto õigus, õigus ja siseasjade küsimustes ning nüüdsel ajal, pärast Lissaboni lepingut, mitte ainult ei ole selline olukord muutunud, vaid on kaks võrdset ehm, ehm, seadusandjat, ma rõhutan, võrdset ma imetlen härra Moraesi tasakaalustatud lähenemist, kui ta ütles, et komisjon tegutseb üsna energeetiliselt äh, õigusloomeliste algatustega väljatulemisel ning see on ka loomulik. kuusteist aastat töötasin ma valitsuses. on loomulik, et valitsused on natukene konservatiivsemad kui parlamendisaadikud. kui, kuna nende otsene kohustus on valitseda, praegusel ajal ei ole valitsemine just lihtne, ka parlamendisaadikute elu on üsna keeruline praegusel hetkel. aga selline olukord tekib suurem osa direktiivide puhul. antud juhul on tegemist kompromissiga, ehm, nagu härra Barroso ikka ütleb, födere-, föderatsioonis, rahvusriikide föderatsioonis iseasi on, kuidas selline asi võimalik on, et sõltumatud riigid on moodustanud föderatsiooni. me oleme tõesti föderatsioon, aga me oleme midagi enamat kui lihtsalt äh, raha, sõltumatute riikide ühendus, me liigume järjest tihedama liidu suunas. nii palju vastuseks saadik Matsoonile, kes tõesti küsis, kas meil on selline ühine ala loodud. võib-olla me ei ole saavutanud seda taset, mida me sooviksime, aga minu arvates on astutud edasi suuri samme. ja väga konkreetseid samme, mitte akadeemilisi. see loomulikult ei tähenda, et aeg-ajalt ei tõstatu mingid probleemid, ei, ei tõstatu mingisugused rahvuslikul pinnal takistused, millega meie komisjonis peame ka tegelema ma hindan väga nende inimeste kommentaare, kes küsisid, kui palju on meil solidaarsust immigratsiooni küsimustes. loomulikult äärepoolsemad riigid, eriti siinkohas, kurdavad, et liiga palju ei ole, ei ole, piisavalt palju ei ole ära tehtud nende inimestega tegelemiseks, kes sisenevad äärepoolsematesse riikidesse, kes siis kannatavad liigse koorma all. solidaarsust ei saa loomulikult peale suruda. praegusel hetkel ja sellest hetkest, kui see on peale surutud, ei ole see enam solidaarsus. siis on tegemist kohustusega. niisiis, isegi kui mõned soovivad kohustuslikku koorma jagamissüsteemi, oleks siin tegemist terminoloogilise vastuoluga ning isegi kui see oleks kohustuslik koorma jagamise süsteem, siis liikmesriigid ise peavad selles ju kõigepealt kokku leppima. seega ma mõistan vägagi kolleeg Malmströmi probleeme, kui ta üritab edendada solidaarsust, aga teisalt liikmesriigid selles küsimuses teda piisavalt ei toeta. vähemalt kõik ei arva, et tegemist oleks Euroopa-ülese probleemiga. sooviksin vastata veel mitmele küsimusele, aga eriti viitaksin ma härra Zjevskase kommentaaridele, ma nõustun temaga täiesti. kohtusüsteemis õigusalane koolitus on vajalik, et selleks, et äh, seadusi ka ellu rakendatakse ning kõik ka seadusi tunnevad ning me jätkame õigusalase koolitusega. me leiame, et selline koolitus aitab tagada, et seadused, mis on vastu võetud Brüsselis ja Strasbourgis, ei muutuks lihtsalt tühisteks dokumentideks. Schengeni puhul ma juba vastasin küsimustele, härra Ehrenhaiseri küsimus, temale vastuseks ütleksin, et komisjon tu-, tegi ettepaneku Europoli jaoks uue õigusliku alusega, millel on kaks eesmärki, esiteks parandada Europoli tegevuse tõhusust, mis puudutab ka infovahetust politseiametite vahel, ning teiseks, et parandada parlamentaarset järelevalvet vastavalt Lissaboni lepingule. me teame, et mitme õigusakti puhul ka Äh, vabadus ja õigluse äh, valdkonnas on parlamendi poolt äh, õigusloomelist ettepanekut muudetud, on jõutud kompromissile, seega parlament ei tohiks ignoreerida parlamenti, aga vastupidi, ning mõte on ju selles, et läbi nende kahe seadusandja tegevuse jõutakse sünteesini ehk siis võimalikult täiusliku õigusaktini, suur tänu! Frau Ratspräsidenten Gräten. palju tänu, volinik ja nüüd saab sõna komisjoni nimel proua Gräten. aitäh, president, austatud parlamendisaadikud, austatud volinik sooviksin teid kõigepealt tänada võimaluse eest täna osaleda siin arutelul, see oli väga kasulik, mitteametlik, puudutas Stockholmi programmi. nii nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on programm ise väga laiaulatuslik, ettepanek väga kõikehõlmav oma ulatuselt, hõlmates justiits, pagulusrände, sisejulgeoleku, välissuhete valdkondi ja nii nagu mitmed parlamendisaadikud mainisid, Stockholmi programm ja kõik selle aspektid mõjutavad Euroopa Liidu elanikke ja kodanikke ühel või teisel moel nii nagu ikka justiits- ja siseasjade küsimused. nõustun kindlasti oma kalli sõbra, volinik Borgiga selles mõttes, et võrdlusaluseks tuleb tõesti võtta see, et mis punktist me alustasime, loomulikult me kõik püüdleme tähtede poole, parima võimaliku lahenduse poole, aga kui tuleb hinnata ühte programmi, ühte mitmeaastast mitmetahulist programmi, siis äh, tuleb tõepoolest möönda, et me oleme jõudnud päris kaugele. ise tahaksin peatuda mõningatel küsimustel, mille parlamendisaadikud äh, tõstatasid äh, härra Bellinger, härra Kassiini ja härra Lopez Aguilar esitas küsimuse Eh, Stockholmi programmi tulemuste, praktiliste saavutuste kohta ja, ja neid saavutusi on terve pikk nimekiri. ning need eh, saavutused eh, ilmnevad kas või nendes õigusaktides, mis on vastu võetud justiits- ja õigusvaldkonnas, mis tagab julgeoleku Euroopa Liidu kodanikele kõikides eluvaldkondades. härra Koer-Järvesalam mainis äh, vajadust keskenduda väärtustele. ja ma usun, et kui rääkida väärtustest, siis äh, käib jutt just Euroopa väärtustest, mis ongi ju äh, Stockholmi programmi keskmes. proua Wikström rääkis äh, ümberasustamisprogrammide tähtsusest, nagu te teate, selline ühine programm leidis heakskiitmiks, heaks, heakskiitmist möödunud aasta märtsis nii nõukogu kui parlamendi poolt, et anda kaitset nendele, kes kaitset vajavad, nii et ka selles valdkonnas on tehtud edusamme. härra Kreekov rääkis öö, äh, omakorda alaealistega seotud väljakutsetest, mis loomulikult väärivad tähelepanu mais kaks tuhat kümme tutvustas komisjon tegevuskava aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist ning selle tegevuskava rakendamise kohta anti aru möödunud septembrikuus eesmärgiga tagada see, et me suudaksime tõhusalt toime tulla kõikide nende väljakutsetega. härra Papanapolu rääkis seadusandlikust menetlusest pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ma usun, et menetlus on oluliselt paranenud pärast seda, kui võeti kasutusele kaasotsustusmenetlus ning ka volinik mainis seda. parlamendi täielik kaasamine rikastab kogu protsessi ning ähm, hoiab nii nõukogu kui komisjoni pidevalt valvel tegevuses, ehk ka see on see kõrvalmõju, mis on tõesti positiivne samm samas kindlasti suhete ja koostöö osas on veel palju ära teha nende kolme institutsiooni vahel, nii et alati on paranemisruumi ja, ja nii see on justiits- ja siseasjade valdkonnas. oli parlamendiliikmeid, kes esitasid küsimusi teabehaldusstrateegia kohta, komisjoni dokumenti Euroopa teabevahetuse mudeli kohta avaldati detsembris ning äh, selle ülesanne on teha ülevaade piiriülesest teabevahetusest, kui hästi see tänasel päeval toimib ning äh, komisjoni järeldused äh, on praegu analüüsimisel nõukogus. proua Dias de Mera mainis varade konfiskeerimise ja külmutamise õigusakti ning leidis, et selles valdkonnas ei ole väga palju edasiminekuid saavutatud. hea meelega võin märkida, et esimene triloog parlamendiga on kavas kahekümne kaheksandal mail pärast hiljutist hääletamist libekomisjonis ehk ka siin on edasiminekuid ja ma loodan, et Te näete, et me viimastel kuudel oleme teinud väga palju tööd selleks, et nii selles kui ka teistes Stockholmi programmi valdkondades edasi liikuda. programm ise tagab selle, et valdkonnad, mis nõuavad täiendavat edasiarendamist ja kaitset, oleksid pidevalt ja järjepidevalt meie tähelepanu all ning see ongi üks Stockholmi programmi väga oluline tugev külg, et pidevalt pööratakse tähelepanu nendele küsimustele, mis vajavad tähelepanu, kus on vaja reforme ning eh, meil on kolme eesistuja vahel tihe koostööprogramm, et küsimused järjepidevalt läheksid edasi ühe eesistuja käest teise kätte, et oleks järjepidevus ning äh, vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas äh, üks asi, mille kallal me oleme teinud väga palju tööd, mida me oleme soovinud äh, saavutada, on just nimelt see, et saavutada ähm, tööprogrammide järjepidev rakendamine. seega võin teile lõpet-, lõpetuseks kinnitada, et meie järele jäänud eesistumisperioodi ajal kavatseme jätkata tugevat tööd selleks, et tegeleda Stockholmi programmi küsimustega ning ootan ka meie jätkuvat koostööd meie kolme institutsiooni vahel selleks, et suudaksime õigeaegselt jõuda kokkuleppele ja tagada kõik vajalik, et anda omapoolne panus Euroopa Liidu toimimisele, mida kõik meie kodanikud väärivad ning kuna Iiri eesistumise aeg on lõppema hakkamas, siis võin öelda, et Stockholmi programmi ehm, positiivne mõju on väga e, selge ja, ja kindlasti Leedu, kes on järgmine eesistuja, jätkab e, seda tööd, mida me oleme teinud ning võtab aluseks e, selle töö, mis on ära tehtud meie eesistumise ajal ja kindlasti äh, pälvivad ka nemad äh, teiepoolse koostöö Euroopa Parlamendi poolt. palju tänu veel kord, et andsite mulle võimaluse osaleda täna siin. palju tänu veel kord ka volinikule. presidentin, wir danken Ihnen, dass Sie uns heute schon den ganzen Tag äh, austatud äh, proua Creighton, me oleme tänulikud ka teile, et te olete täna siin meiega pika päeva vastu pidanud ja hoiate eesistuja lippu kõrgel siin parlamendis. sellega me oleme antud teemal arutelud lõpetanud ning ähm, järgmises päevakorrapunktis on meil komisjoni avaldus, mis puudutab pärandimaksu.